ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde. see on uus lisand meie päevakorda. ja see puudutab Euroopa lennunduskriisi. aga kõigepealt paar teadaannet. võttes arvesse viimaseid arenguid ja pärast konsulteerimisi äh, meie fraktsioonidega, on mul järgmised muudatused kolmapäeva päevakorda need on uued muudatused. võrreldes sellega, mis võeti vastu eile kell ähm, pool kuus, need on veel uued lisandused siis. kõigepealt kustutame me küsimuste tunni nõukogule. sest ka nõukogul on transpordiprobleeme, äh, härra Lopez Garrido peab Strasbourgist lahkuma kolmapäeval kell kaheksateist null null. niisiis, õhtust äh, küsimuste tundi ei saa pidada. teiseks, Silvia Tikau raport, mis puudutab ehitiste energiatõhusust, võetakse päevakorrast maha, sest seda ei võetud vastavas parlamendikomisjonis eile vastu. kolmandaks, päevakorda lisatakse suuline küsimus äh, kaevandustehnoloogiate kohta, äh, mis puudutab tsüaniidi kasutamist. seda küsimust arutatakse kohe pärast reisijate andmete ja SWIFTi arutelu seega äh, kolmapäevane täiskogu istung lõpeb kell üheksateist null null. niisiis, lühidalt veel, me oleme kustutanud kolmapäeva päevakorrast need päevakorrapunktid, mida arutada ei saa. ja tulemuseks on see, et kolmapäevane täiskogu ei lõpe mitte keskööl, vaid kell üheksateist null null me oleme nendes küsimustes läbi rääkinud ka fraktsioonide eh, esinda-, esimeestega, härra Kramer soovis sõna. Monsieur Kramer. no three, three nine six Is.... koht kolmsada üheksakümmend kuus. aa, ah, probleem on lahendatud, tore. härra Rüübik suur tänu, ma soovisin äh, küsida, et kas, kas neljapäeval toimub üldse mingisuguseid koosolekuid, komisjoni koosolekuid või midagi? sest kas meil saab ole, on, on olemas äh, tõlketeenistus neljapäeval ja kas me saame vastu võtta ka külastajate gruppe neljapäeval? see on väga oluline küsimus seega teile teadmiseks, ma koostan parasjagu just äh, emaili, millele ma kirjutan isiklikult alla ja